kuidas seda rakendatakse, seda näeme tulevikus, aitäh! sellega on see arutelu lõppenud ja jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde, see on härra Crescencio Rivellini raport kahe tuhande üheksanda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta. härra Rivellini, teil raportöörina on järgmisena sõna neljaks minutiks, palun. suur tänu, proua president. Äh, Alea elacta est minu äh, kõne täna algas äh, selle lausega, tegemist on tsitaadiga, see tsitaat, mis tähendab nii nagu varemgi, tähendab tegelikult äh, täielikku pöördepunkti meie seadusandlikus töös meie mandaadi ajal eelarvekontroll lasub Euroopa Parlamendil ja Euroopa Parlament vastavalt sellele kontrollile mm, viib läbi eelarve täitmiste heakskiitmise protsessi. kui meilt võetakse ära see õigus, siis tegelikult äh, õõnestatakse sellega demokraatiat ja äh, rahva esindamise põhimõtet kui sellist. mida me täna siin nõuame, ei ole mitte mingisugune privileeg ja see ei ole ka mingisugune meie iha endale rohkem poliitilist jõudu äh, ja võimu haarata, nii nagu komisjon just, justkui on öelnud, vaid me pigem tahame täita oma võõrandamatut rolli, täita oma kohustust pidevalt hoida silm peal Euroopa institutsioonide kulupoliitikale ja on täiesti kohane see, et meid eelarve täitmise heakskiidu ametina tunnustatakse. parlament ei ole mitte mingisugune amet, vaid Euroopa Parlament on institutsioon, mis esindab Euroopa rahvast ja selle rolli on kinnitanud ka ju äh, õigusteenistused ja sellel rollil on kaks külge osalt on äh, meil siis kontroll äh, esimese aruandlusperioodi osas, äh, mis päädib siis ähm, nii nagu on öeldud Euroopa Liidu toimuse lepingu artiklis kolmsada üheksateist, ähm, ja puudutab siis komisjoni eelarve täitmist, kuid teiseks on siis analüüsitöö ehk see, kuidas parlament hindab kõikide institutsioonide Äh, raha kulutamist, kuid kahjuks tuleb siinkohal nentida, et äh, ikka ja jälle lükatakse meid kõrvale, ikka ja jälle takistab meie tööd äh, nõukogu tõrksus meiega koostööd teha. dokumentide vahetus on väga piiratud ja nõukogu ei tunnista meie legitiimset õigust olla eelarvepädev organisatsioon ja seega esitame me eh, selgelt negatiivse seisukoha nõukogu kulupoliitika kohta ja meie eesmärgiks on eelarvel teadmisele heakskiitu mitte anda täna räägime siis just nimelt sellest teisest küljest, viimasest faasist. meie eesmärgiks on Euroopa lõimumise tagamine. ja et Euroopaks kujuneks lõpuks ometi rahva Euroopa ja sellepärast me arvame ja oleme sügavalt veendunud, et just nimelt Euroopa tänu aastatuhandete pikkusele tsivilisatsioonile, tänu suunale, mille me oleme võtnud, on äh, hingetu maailma ainus lootuskiir, see hingetu maailm, mida lämmatab äh, kommertslikkus, kus inimene on unustatud äh, ja kus äh, maailm on jäänud ilma oma põhiväärtustest. Lissaboni leping on andnud meile võimaluse tõhusamalt oma äh, rolli täita ja on andnud meile ka väga raske ülesande läbipaistvuse ja demokraatia kaitsmisel, see on ju ometigi Euroopa süsteemide põhiline alus, see, kuidas me oma kodanikke kaitseme ja sellepärast arvame meie täna, et me ei saa anda heakskiitvat seisukohta nõukogu tööle, me oleme veendunud, et äh, me tegutseme õige asja nimel ja me ei karda ei võitlusi Euroopa Kohtus, ei karda me ka seda, et institutsionaalne äh, proua president sekkub ja ütleb, et teie aeg on juba läbi, nii et võtke asi kokku härra Rivelini jätkab, ütleb, et no võtan siis kokku ja kutsun parlamenti üles hääletama maha see heakskiidu eh, soov. suur tänu ja sõna saab volinik Talli, palun. suur tänu, proua president. komisjon võtab arvesse parlamendi seisukohta mitte anda heakskiitu eh, nõukogu eelarve täitmisel aastal kaks tuhat üheksa. komisjon äh, saab tunda ainult kahetsust selle üle, et eh, kaks eelarvepädevat eh, organisatsiooni ei ole leidnud omavahel eh, juba kolme aasta pikkusele tülile lahendust. komisjon loodab, et nõukogu eelarve täitmise heakskiidu küsimus leiab kiiresti lahenduse selleks, et institutsioonide vaheline koostöö paraneks. suur tänu! suur tänu, härra volinik ja proua Kressle saab sõna Rahvapartei nimel. Oh frau präsidentin liebe kolleginnen liebe kollegen herr ratspräsident! schön dass sie da suur tänu, härra volinik, proua president, lugupeetud nõukogu eesistuja, väga tähtis on, et me üheskoos arutelu peaksime, see on nii-öelda see corpus delicti mm, siin on kolmkümmend neli küsimust, mille eelarve kontrolli komisjon nõukogule esitas kahe tuhande üheksanda aasta eelarve kohta ja ma ütleksin teile veel ja meenutaks teile, et Äh, meie pidime vastama kahesajale küsimusele, nii et teie küsimusi oli palju vähem ja küsimuste hulgas oli väga palju tähtsaid küsimusi, nagu näiteks äh, väliskulutuste sidumine äh, eelarve küsimustega, aga see küsimus on nüüd lahendatud sellepärast, et loodi kahe tuhande kümnendal aastal Euroopa välisteenistus ja me tõesti võime selle probleemi lahendada, kui me näitame üles head tahet ning ma kutsun nüüd teid, nõukogu eesistuja, üles, näidake üles seda head heatahet nii Poola eesistumise ajal kui ka äh, Ungari, kui ka Poola eesistumise ajal näeme me praegu siin tõesti samme tagasi samamoodi nagu Hispaania eesistumise all, me nüüd tõesti kutsuksime teid üles, et tehke midagi ära. meie oleme see, kes peavad eelarve täitmise kinnitama, aga me soovime saada korralikult informatsiooni ja meie soovime, et teie näitaksite üles head tahet, niikaua kui teie ei ole nõus meiega koostööd tegema, ei saa me edasi liikuda, ei saa olla niimoodi, et ametnikud peavad siin küüru tõmbuma eelarve ees. nii need asjad ei käi ja seepärast tõesti me ootame teie head tahet. suur tänu, järgmisena härra Kaier, palun poolteist minutit lugupeetud proua president, lugupeetud nõukogu eesistuja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid nõukogu eelarve täitmise kinnitamine on juba aastaid tekitanud institutsioonide vahelisi probleeme Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel. vastavalt äh, lepingu artiklile kolmsada üheksateist äh, on meie ülesandeks eelarve täit-, mine kinnitada. nõukogu aga ei ole seda arvamust siiamaani jaganud. nõukogu leiab, et ta võib kasutada operatiivseid vahendeid komisjoni eelarvest ja et, et komisjoni eelarve on nagunii juba kinnitatud tahaksin selgitada, miks meie eelarve kontrolli komisjonis äh, oleme selliseid argumente juba kuulnud, jah. tõesti, neid argumente me oleme kuulnud ja need ei ole olnud järjekindlad. minu jaoks on väga tähtis see, et nüüd nõukogu poliitilisel tasandil ja poliitilisel, mitte peasekretäride tasandil, kellel ei ole minu arvates piisavalt poliitilist mandaati, on nüüd lõpuks nõus läbirääkimisi pidama. ja on meile pärast seda kirja, mille eelarve kontrolli komisjon saatis nõukogule, Äh, millele ta siis ka vastas ja teatas, et nad on nüüd nõus valmis läbi rääkima ja ma tahaksin nõukogu tänada selle eest mina leian, et me peaksime selle läbirääkimiste pakkumise vastu võtma ja võimalikult äh, kõrgetasemelise delegatsiooni sinna saatma ja me ei tohiks äh, praegu tõkkeid läbirääkimistele ette veeretada, seepärast tegin oma fraktsioonile ettepaneku jääda erapooletuks. kas te olete nõus vastama küsimusele, härra Kaier? jah, suur tänu, proua president. me oleme nõus eelarve kontrolli komisjonis sellega, et me teeme soovituse nõukogu eelarve täitmisele kinnitust mitte anda. ja seepärast tahaksin küsida nüüd Sotsiaaldemokraatlikult fraktsioonilt, kas nad on ikka veel samal arvamusel, sest see ei tulnud viimasest sõnavõtust välja ja ma olen kuulnud kuuldusi, et Sotsiaaldemokraatlik fraktsioon on nüüd oma seisukohta muutnud ja soovib nüüd hääletada nõukogule eelarve täitmise kinnitamise andmise poolt. tahaksin teada, kas see on õige ja kui jah, siis miks Sotsiaaldemokraat fraktsioon on oma seisukohta muutnud. ma olen kuulnud kuulujutte, kus öeldakse, et tegemist on ka uue parlamendi presidendi valimisega ja et siin tehakse mingeid kokkuleppeid, tahaksin saada vastust. Äh, kallis Sõren, olen nõus sulle vastama, tegemist on kuulujuttudega ja nüüd võiksin öelda, et ma ei kommenteeri kuulujutte, aga ma just ütlesin, milline on Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni seisukoht, nimelt et me jääme hääletusele erapooletuks, selleks et meil oleks võimalik läbirääkimisi nõukoguga vida-, pidada sellisel tasandil, kuhu eelnevalt pole tõkkeid äh, ette pandud. see, see oleks kõik. suur tänu ja järgmisena kolleeg Skilakakis, palun oh,. lugupeetud president, aitäh Euroopa Parlament on ainuke otsevalitud institutsioon Euroopa Liidus ning Euroopa Parlamendi ülesannete hulka kuulub äh, ka Euroopa Liidu eelarve täitmisele heakskiidu andmine. samas nõuab alusleping meilt ka seda, et me austaksime demokraatiat, see tähendab Euroopa kodanike demokraatlikke õigusi ja et me kontrolliksime kulutuste äh, õiguspärasust, mida Euroopa Liidu raha eest on tehtud siiski ei ole Euroopa Parlamendile pikka aega antud äh, võimalust eelarve täitmist arutada ning äh, me ei ole ka praegu saanud nõukogult äh, vastuseid neile küsimustele, mis meie esitasime. me leiame, et Euroopa kodanik väärib informatsiooni, et ta peab teadma, kuidas tema maksuraha kasutatakse, nii et minu meelest ei peakski seda täitmist heaks kiitma kui läbirääkimiste viimased katsed samuti luhtuvad, ja meil on edaspidigi nõukoguga lahku minevad arvamused äh, eelarve täitmise kontrolli üle, siis on see kahetsusväärne. siiamaani on dialoog lõppenud äh, ummikseisuga. meil tuleb äh, siiski kaasata läbirääkimiste laua taha kõik osalised ja kui me seda ei saavuta, siis läheme kohtusse, las kohus selgitab, mis õieti toimub ja seejärel naasevad institutsioonid oma normaalse töökorra juurde. aitäh, härra Tšernetški! lugupeetud president, daamid ja härrad! meie sõber härra Rivellini võttis oma raportis ja oma ettekandes eh, tegelikult juba kõik eh, kokku kuigi Rubikon oli omal ajal murranguline me ei ole praegu jõudnud oma lahinguga seisu, kus saabuks mingisugune murrang. me oleme sellises olukorras, kus me jätkuvalt vaidleme selle üle, mis on nõukogu ja mis on parlamendi pädevus ning ning Need, kes on siin juba pikemat aega tööl, teavad, teavad, et Euroopa Parlament ja Nõukogu vaidlevad kogu aeg selle üle, kes mida teeb, eriti just eelarve alal ning eelarve kontrolli komisjon arvab, et on oluline määratleda need pädevused ja meie praegu seda eelarve täitmist ei heaks ei kiida. härra Staes, suur aitäh, proua president, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid nagu proua Kressle, nii äh, ütlen ka mina, et on suurepärane, et nõukogu esindaja on ikka kohale tulnud. ma vaatasin äh, kõnelejate nimekirja ja nägin, et äh, teie ei olegi sõna küsinud, kuid ma arvan, et ma räägin meie kõigi nimel, kui ma palun teil debati lõpus ikkagi sõna võtta. jah, jah, nad võtavad sõna ja nad vastavad. selge ma võtan siis arvesse, et nõukogu vastab, kuigi kõnelejate nimekirjas seda praegu kirjas ei ole. see debatt, mida me praegu peame, on kestnud rohkem kui kolm aastat. see iseenesest eh, on eh, halb märk, kuigi me püüame ju jõuda kokkuleppele. siiski meil ei ole õnnestunud jõuda kokkuleppele, sest debatt on kulgenud eh, kolm aastat, nõukogu ei soovi nii-öelda mõistust pähe võtta viidatakse härrasmeeste kokkuleppele, mis sõlmiti nelikümmend aastat tagasi. võib-olla on härrasmeeste kokkulepe tõesti olemas, kuid nõukogu härrasmehe moodi ei käitu. me tahame ju lihtsalt seda, et meil oleks õigus kontrollida nõukogu eelarve täitmist samaväärselt sellega, kuidas me kontrollime teiste institutsioonide eelarvete täitmist. kas seda on siis palju palutud? me peame tagama selle, et maksumaksja raha kasutatakse õigesti, et meil oleks õigus selle silm peal hoida meie ei ole nõus sellega, et nõukogu eelarve täitmine heaks kiidetakse, sellepärast et me ei ole saanud vastuseid oma küsimustele, me ei tea, kas raha kasutatakse vastutustundlikult või mitte. keegi siin ei süüdista nõukogu pettuses või äh, selles, et äh, nõukogu kasutaks raha ebaõigesti, me lihtsalt soovime kasutada oma demokraatlikku õigust kontrollida eelarve täitmist. ainuke vastus, mis me oleme saanud, on äh, nõukogu kiri teisest juunist kus öeldakse, et meie tõlgendame lepingut teistmoodi. meie saame aru nii, et kui komisjoni eelarve täitmine on heaks kiidetud, siis on heaks kiidetud kõikide institutsioonide eelarve täitmine. Te ei saa ju ometi seda tõsiselt mõelda Te ei saa seda tõsiselt mõelda, see on ju vastuolus äh, sellega, mis lepingus tegelikult öeldud on ja üldse on see lihtsalt äh, sõnamulin. kui me hakkame asju niimoodi tõlgendama, siis äh, mis õigusega me üldse kedagi kutsume eelarve kontrolli komisjoni ette? aitäh! vabandust, et pikalt rääkisin. selge, ma annan sõna härra Sõnderkaardile. poolteist minutit suur tänu, proua president, mina tänan eelarve kontrolli komisjoni. eelarve kontrolli komisjon äh, töötas välja väga selge ühemõttelise seisukoha ja praegu ei ole võimalik parlamendil nõukogule eelarve täitmise kinnitamist anda. see ei ole midagi uut, kahe tuhande üheksandal aastal me lükkasime ka eelarve täitmise kinnitamise edasi sügisele ja toona anti täitmise kinnitus äh, alles pärast seda, kui nõukogu tuli meile vastu, küll mitte nii palju, kui soovisime, kuid vähemalt natukene. ja kahe tuhande kümnendal aastal käisid asjad täpselt samamoodi. sellel aastal on aga asjad kujunenud teistmoodi. me kuulsime, et nõukogu ei ole nõus meie küsimustele vastama. kuidas meil on võimalik äh, eelarve täitmisele kinnitust anda, kui me ei saa vastuseid kõige lihtsamatele küsimustele, nii need asjad ei käi. vähemalt ei ole võimalik seda teha, kui soovitakse säilitada mingigi vastus, austus iseenda vastu. mul on väga kahju, et äh, enamus Sotsiaaldemokraatlikust fraktsioonist on oma seisukohta muutnud ja mul on väga kahju, et me enam ei räägi ühel häälel eelarve kontrolli komisjonis. sotsiaaldemokraatlik fraktsioon soovib nüüd teistest eralduda. ma loodan sellegipoolest, et parlamendis on piisav enamus, mis võitleb enamus, mis võitleb avatuse ja läbipaistvuse eest proua Andreasen, üks minut, suur tänu, proua president, heakskiit, mille Euroopa Parlament annab äh, ra-, äh, maksumaksja Ehm, raha kulutamise kohta on täielik nali. meid valiti siia selleks, et inimeste huve kaitsta, kuid iga aasta väga suur osa Euroopa Liidu eelarvest, mis on ometigi komisjoni pädevuses, on täis eh, ebareeglipärasusi ja ikkagi Euroopa Parlament annab sellele oma heakskiidu. täna on ka kolleegid valmis eh, näiteks kahe tuhande üheksandal aastal Euroopa Politseikolledži arvepidamise heaks kiitma, kuigi sellel aastal oli väga palju vigu, vigu selles arvepidamises. ma olen täiesti ma oleksin küll arvanud, et kui me lükkaksime tagasi selle heakskiitmise, oleks nad oma asjad korda saanud. Euroopa Parlament peab olema ikkagi kriitiline, isegi kui siseaudit ei tee mingisuguseid erinevusi, miks on täielik erinevus parlamendi seisukohtade vahel nõukogu küsimuses, praegu siseaudit on selle heaks kiitnud. võimuvõitlusega on tegemist, mitte ei kaitsta maksumaksja huve, keda nad peaksid teenima, kuid veelgi enam, see koda täiesti koletul kombel ei luba mitte ühelgi teisel institutsioonil peale enda, omaenda rahade öö, ehm, kuulutamist kontrollida, see on huvide konflikt. kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa ütles siseaudit Euroopa Parlamendi kohta, nii nagu eelmisel nädalal välja tuli, et äh, parlament ei ole ära teeninud äh, äh, heakskiitu. ma hääletasin komisjoni, parla-, komisjoni ja parlamendi ja nõukogu eelarvete heakskiitmise vastu, sellepärast ma ei ole veendunud, et raha on õigesti kasutatud. suur tänu, proua Holmaier, üks minut, palun Äh, proua president, kallid kolleegid, kõigepealt äh, tahaksin vastupidiselt eelkõnelejale kõigepealt välja tuua selle, et Euroopa Parlamendi arvamus ei tähenda seda, et me ütleksime, et me avaldame nõukogule umbusaldust me ei avalda umbusaldust, kui me ütleme, et meile tundub, et võib-olla vahenditega pole päris õigesti ümber käidud. ma arvan, et tähtis oleks see, et nõukogu saaks aru, et on vaja tugevdatud ja suuremat koostööd nii parlamendi kui ka tegelikult kõikide institutsioonidega. ma arvan, et kui näiteks institutsioonid oma asukohtade osas paremini kokkuleppeid vastu võtaks, siis oleks meil võimalik ka paremini koostööd teha ja paremini vaadata, kuidas kulutusi jagada, seda võiks teha ka näiteks tõlkekulude puhul. inimesed ei saa enam aru, kuidas me ei ole võimelised isegi üksteise küsimustele vastama. proua Jälesender, palun üks minut, saab järgmisena sõna. suur tänu, proua president ma arvan, et me peame tõesti üritama kodanikuga parema kontakti saada. teinekord on nii, et see, mis tundub kõige parem, ei olegi kõige parem lahendus. ja et suurepärane olla tahtmine on natukene liiga suure eesmärgi täitmine. härra Rivellini seisukohad on täiesti õiged me oleme sellest asjast rääkinud pikalt ja laialt äh, sotsialistide fraktsioonis, me tahame läbipaistvust kõik, kogu aruandluses, kuid selle raporti puhul me tunneme muret, sellepärast et see tee, mis on võetud, ei ole õige. kõrgetasemeline institutsioonide vaheline grupp, nagu ütles härra Kaier, oleks olnud kõige parem lahendus ja minu meelest äh, ei astu me siin mitte midagi äh, ametnike vastu, nad on teinud ära hea töö ja väga kahetsusväärne on, et kogu see asi päädib lõpuks kohtus, meie institutsioonid peaksid olema siiski tugevamad, kui see härra Ashworth saab sõna üheks minutiks, palun. proua president, äh, ma võtan sõna kaheks punktiks institutsioonide vahelise kokkuleppe kohaselt aastast kaks tuhat viis võttis äh, nõukogu äh, parlamendi ees kohustused ja ei ole vastuvõetav, et äh, nii palju liikmesriike neid kohustusi jätkuvalt eiravad. eriti, mis puudutab Lissaboni lepingut, on tagumine aeg, et nad mõistaksid, et neil lasub kohustus leida paremad koostöökanalid meie kojaga. nõukogu peab oma kohustusi täitma. teiseks kas nõukogu ja komisjon palun saaks aru sellest, et äh, kontrollikoja äh, negatiivne seisukoht on äärmiselt halvav äh, rahva seas Euroopa Liidu üldmainele. ei piisa tehnilistest selgitustest meil on vaja astuda väga konkreetseid samme, sellepärast et nii nõukogu kui ka komisjon peavad prioriteetsemaks pidama seda, et eh, kontrollikoda annaks eh, selgesõnalise heakskiidu meie arvepidamisele. proua Makovei, üks minut, palun. The council state nõukogu teatas, et parlament tegelikult andis ju kahe tuhande üheksanda aasta eelarve täitmisele heakskiidu, sest andis sama heakskiidu komisjoni eelarve täitmisele, see on vale. ma ei usu, et nõukogu tahaks üldse mingeid kulutusi teha, ilma et keegi neid kontrolliks, aga praegu tuleb küll nii välja. see on vastutustundetu, see ei näita head haldustava, läbipaistvust eh, ega vastutuse võtmist ja see on kahetsusväärne, eriti arvestades, et meil on praegu finantskriis, niimoodi tekib ka usalduskriis. tarvis on aru anda iga euro kulutamisest, äh, tarvis on läbipaistvust, äh, tarvis on rohkem aruandekohustust kõigis demokraatlikes riikides on äh, parlamendil õigus kontrollida täitevvõimu tegevust ja kulutusi. Euroopa Liit ei peaks olema mingiks erandiks. seetõttu toetan ma täielikult raportööri seisukohta, ehk siis arvan, et me ei peaks kinnitama nõukogu eelarve täitmist. aitäh, nüüd saab sõna härra Liberatski üheks minutiks. lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud proua president härra Kaier eh, juba rääkis sellest, mida sotsiaaldemokraadid arvavad ning eh, samuti oleme kuulnud Äh, samuti arvab siis eelarve kontrolli komisjon, et äh, tuleb austada seda tasakaalu, mis on ette nähtud Euroopa Liidu institutsioonide vahelises suhtlemises. meie rõhutame endiselt, et äh, kõik rahaasjad peavad olema väga läbipaistvalt aetud ning me oleme ka seisukohal, et Euroopa Parlament on kodanike kõige paremini esindav institutsioon me oleme jõudnud sellisesse ajaloolisse järku, kus tõepoolest iga euro kulutamisest tuleb aru anda. meile valmistab muret, et nõukogul on kalduvus tõrksalt suhtuda avatud dialoogi. ka see näitab poliitilist suhtumist. võib-olla on nõukogus mingi administratiivne või bürokraatlik osa, mis lihtsalt ei taha oma tööd teha. nüüd äh, läheme vaba mikrofoni juurde, ütleb äh, proua president. proua Flašik-Benoa. lugupeetud proua president, lugupeetud volinik, daamid ja härrad, kolleegid. see küsimus, mida me täna arutame, on õiguslik küsimus ja poliitiline küsimus Euroopa Parlament Euroopa Parlamendile on antud teatud õigusi, mida, õigused, mida ta soovib ka kasutada ja debatti peame me täna sellepärast, et nõukogu ei taha täita oma kohustusi. institutsioonide vahel on puhkenud õiguslik konflikt, mis kahtlemata on kahetsusväärne sest äh, nii tekib küsimus, kas Euroopa Liidu üldine lõimumine on üldse legitiimne. kui institutsioonid omavahel kaklevad selle üle, kellel on mis õigus, äh, kellel on mis kohustus ja kuidas neid täita, siis on see halb, sest Euroopa Liidul on ka mitmeid teisi väga tõsiseid probleeme, mida me peaksime kõik koos lahendama kodanik ei ole huvitatud nende kakluste peale vaat-, pealtvaatamisest, vaid soovib, et lahendataks need probleemid, mis on talle südamelähedased seetõttu võiksime nüüd kiiresti ära lõpetada selle küsimuse, mis puudutab nõukogu eelarve täitmise heakskiitu. selleks peab nõukogu enne andma vajalikud vastused, see teeb rõõmu meile kõigile, ka kodanikele, aitäh. härra Mölder. lugupeetud president, ähm, aitäh mina rõhutan omalt poolt, et Euroopa Parlamendi seisukoht vastavalt aluslepingule on ju täiesti selge. Euroopa Parlamendi ülesanne on heaks kiita teiste institutsioonide eelarve täitmine ning äh, selle ülesande täitmisel kasutame me oma eelarve kontrolli komisjoni ja ma ei näe mingit põhjust teha siin nõukogule erandit. üks äh, võib-olla hea lahendus oleks tõepoolest pöörduda Euroopa Kohtu poole aga ideaalne lahendus see kindlasti pole. lubage rõhutada ka seda, et parlament on endiselt avatud dialoogiks äh, nõukoguga ja ma kutsun nõukogu väga avameelselt üles nii poliitilisel kui haldustasandil äh, siiski äh, pidama läbirääkimisi eelarve kontrolli komisjoniga ning mitte keelduda kohale tulemast. võib-olla me lahendame probleemid ikkagi siis, kui me omavahel räägime aga kui nõukogu seda teha ei soovi, siis ei ole meil võimalik midagi lahendada. aitäh, härra Mulder, härra Taali kaheks minutiks. suur aitäh teile, proua president. me võtame arvesse neid märkusi, mida siin kojas täna tehti. ja märgime ära ka need üleskutsed suuremaks koostööks institutsioonide vahel, me tervitame neid üleskutseid Euroopa Komisjon rõhutab omalt poolt, et tegemist on poliitilise küsimusega. komisjon on seisukohal, et kõik institutsioonid peaksid tegema paremat koostööd selleks, et meie töö äh, kulgeks ladusamalt. komisjon osaleb ka tulevikus äh, selles protsessis ning me äh, vahendame tüliküsimusi vajadusel komisjoni poolelt, aitäh! aitäh, sõna saab härra Dominik! lugupeetud äh, proua president, äh, lugupeetud daamid ja härrad nõukogu seisukoht on Euroopa Parlamendile juba esitatud, see esitati teisel juunil kirjalikult ning samuti saatsime kirja seitsmeteistkümnendal oktoobril. nõukogu on seisukohal, et eelarve täitmise äh, menetlus lõppes juba kümnendal mail, mil Euroopa Komisjoni eelarve täitmine heaks kiideti me oleme teadlikud äh, sellest, et debatt jätkub. ning just sellel põhjusel on nõukogu esitanud Euroopa Parlamendile ettepaneku äh, läbi rääkida uue pikaajalise äh, koostöö üle, et arutada lähemalt seda, mismoodi eelarve täitmine heaks kiidetakse ja millised üldse on suhted nende kahe eelarvepädeva institutsiooni, see tähendab nõukogu ja parlamendi vahel? me saame aru, et Euroopa Parlament ei saa kohe läbirääkimiste alguses mingit otsust teha. meie omalt poolt ei esita mingeid tingimusi selleks, milline see äh, tulevane koostöö välja nägema peaks või milline peaks olema meie omavaheline leping aga praegu valitseb kahe institutsiooni vahel lihtsalt arusaamatuse õhkkond ja nagu härra Dali ütles, me loodame paremale koostööle tulevikus. aitäh ja lõpetuseks saab sõna härra Rivellini, kes on raportöör. aitäh, lugupeetud president. minul on küsimus kui Euroopa Parlamendil on õigus nõukogu eelarve täitmine heaks kiita või jätta heaks kiitmata, kas siis nõukogu arvates on nii, et kas nõukogu arvates on siis nii, et Euroopa Parlamendil ei olegi mingit mõtet, kui te ei anna meile seda õigust? härrasmeeste kokkulepe ei ole ju kõik, mis meil on. praegune tüli võib lõppeda sellega, et Euroopa Parlament läheb Euroopa Kohtusse parlament on äh, oma seisukoha selgeks teinud, enamik meie liikmeid pooldab seda seisukohta ja need, kes, äh, kes siin kojas veel ei ole minuga nõus, võiksid minuga nõus olla, siis saaks see koda ühtselt vastata nõukogule, et me ei nõustu nõukogu käitumisega ja me võiksime nüüd ühiselt veel kord üles kutsuda nõukogu oma meelt muutma kui nõukogu tunnistab, et Euroopa Parlament on Euroopa kodanike demokraatlik legitiimne esindaja, siis me võime oma seisukoha ümber vaadata. nii et tegelikult sõltub kõik teist. kümnenda mai otsus, millega me kinnitasime või heaks kiitsime Euroopa Komisjoni eelarve täitmise, ei puutu üldse teisse, see on täiesti teine küsimus. praegune tüliküsimus on poliitiline ning meie tänane hääletus on samuti poliitiline me tahame, et nõukogu lõpuks ometi muudaks meelt ja seetõttu kutsun ma üles kõiki oma kolleege kaitsma Euroopa kodanike õigusi ja keelduda ja keelduma äh, nõukogu eelarve täitmist heaks kiitmast, aitäh! suur tänu, täna hääletame selles osas kell kaksteist kolmkümmend ja sellega on äh, see arutelupunkt läbi. suur tänu, järgneb infotund komisjonile ja mul on väga hea meel tervitada kojas järgmiseid volinikke, härra Barnier, härra Tali ja proua Kröös. tänase infotunni teema